niisiis, lugupeetud kolleegid, ma arvan, me peaksime pihta hakkama. ja räägin edasi saksa keeles. lugupeetud kolleegid, ma loodan, et äh, mõni parlamendiliige veel liitub meiega selleks väga oluliseks äh, aruteluks, sellepärast et tänu, täna on meil siin äh, kohal noored, kes osalesid kaks tuhat kaksteist aasta Euroopa noorteüritusel ning tänane, tänast kuulamist saab jälgida ka Euroopa Parlamendi veebilehel ja samuti ka Euroopa noorteürituse sotsiaalmeediakanalites, nii et loodetavasti siis sajad tuhanded noored kogu Euroopast järgmisel tunnil jälgivad meie arutelu ja osalevad sotsiaalmeediakanalite kaudu ka meie aruteludes ning ka teie parlamendiliikmetena olete üles kutsutud hashtagi eh, AIE kaks tuhat kaheksateist eh, kasutama selleks, et eh, siis meie online vestluses osaleda. ja see online vestlus saab näha ka ekraanidel meie koosolekusaalis nii et äh, siis nendelt ekraanidelt näete, kas ta online vestlust, nagu te teate, Euroopa Parlament juba aastast kaks tuhat neliteist korraldab iga-aastast ähm, Euroopa noorteürituste Strasbourgis ning selleaastasel üritusel osalesid üheksa tuhat äh, noort ja ka minu endal oli üks äh, rühm ähm, kohal seal ja ja mina sain tõesti väga positiivset tagasisidet, et nendele noortele väga meeldis see üritus ning äh, selleks, et tagada ka jätkumeetmed ähm, ja et see üritus jätkuks, siis ähm, parlamendi juhatus kuueteistkümnenda juuni äh, kohtumisel otsustas, äh, et ähm, selle ürituse lõppjäreldused esitatakse ka uue parlamendi pädevatele komisjonidele ning vastav aruanne edastati ka juba liikmesriikidele juba, liikmetele juba septembris ning tänase arvamuste vahetuse eesmärgiks on äh, siis kommunikatsioon noorte eurooplaste ja Euroopa Parlamendi vahel ning äh, samuti äh, me soovime täita siis selle ürituse põhimõtet, et, et kuulata ära kõikide osalejate ideed ja meil on siin kohal ka kolm ürituse mm, osalejat, kes räägivad meile oma muredest, unistustest, ootustest ning kolm kõnelejat on siis nii-öelda ideede ähm, algatajateks või andjateks ja meie oleme siis nende ideede vastuvõtjateks. ja teid on juba erinevatest teemadest teavitatud ning teil on, liikmetel on siis võimalik ka pärast neid erinevaid mõtteid äh, kommenteerida. meil on ka siin mitu osa ette nähtud, kõigepealt me räägime haridusest ja kultuurist ja teises osas räägime noortest ja poliitikast ning pikemalt viivitamata sooviksingi tutvustada teile meile kolme külalist. kõigepealt Maluse Silvan Tranen-Klisman, Martin Urschel ja Karoliina Holobnia. ning me alustame Malu van Tranen-Klismaniga kes tutvustab meile oma ideed, mis käsitleb siis ida-lääne koolipartnerlust. Teil on sõna. ja äh, teil on sõna kaheks minutiks, aga kui kauem räägite, pole ka hullu. Um, yes, my first idea is on the uh, east-west school part-. jah, aitäh, minu esimene mõte puudutab äh, ida-lääne koolipartnerlust. alustaksin ettekannet globaliseerumise ja populismi tõusuga on oluline, et minu põlvkond tunnustaks seda, kui olulised on demokraatlikud väärtused meie ühiskonna jaoks. seega sooviksin ma näha Euroopa sotsiaalteaduste partnerlusprogrammi Ida- ja Lääne-Euroopa koolide vahel ja see võiks olla katseprojekt see programm võimaldaks minu põlvkonnal arutada Euroopa Liidu identiteeti, vältida natsionalistlikku suhtumist ja aitaks kaitsta meie demokraatiat. oleks tore, kui me saaksime võtta viiskümmend protsenti ajalood, kodanikuõpetuse ja ka geograafia tundidest üheksandast kuni kaheteistkümnenda klassini selleks, et Euroopa tasandil nendele ainetele keskenduda igal klassil võiks olla partnerklass eh, virtuaalses Ida- ja Lääne-Euroopa õppevahetuses selleks, et eh, uurida, kuidas eh, need riigid omavahel poliitilisel, majanduslikul ja kultuurilisel tasandil seostuvad. õppevahet, selline õppevahetus võimaldaks luua poliitilise ja kodaniku õppevestluse, mis aitaks süvendada vastastikust usaldust. riigid, mis, riigid vahetuksid igal aastal ning raamistik nendeks õppetundideks oleks ühtsel standardil ja keskendutaks samadele teemadele. Euroopa Liit peaks pakkuma veebipõhise keskkonna ja juhised, õppematerjalid ning rahastuse ka õpperetkedeks. lisaks tuleks äh, kaasata ka väliseksperte, äh, kes räägiksid ka äh, asjakohastel ja ajakohastel teemadel. selle programmi eesmärgiks on tugevdada sidemeid Euroopa Liidus, kaitsta liberaalseid väärtusi ja äh, liikuda esimeses, võt-, astuda esimesed sammud Euroopa-ülese õppekava poole. loodetavasti liikmesriigid soovivad sellist programmi luua selleks, et luua tõsiselt, tõeliselt võrdseid äh, haridusstandardeid, aitäh! suur tänu! suur tänu kõigepealt selle tutvustuse eest ja jätkame Martin Urschaliga, kes tutvustab meile ideed mis käsitleb Pan-Euroopa meediat. palun, härra Ursul. Good afternoon, ladies and gentlemen uh.... tere päevast. minu esimene mõte puudutab üle-euroopalist meediaplatvormi. kujutlege mõnda kampust kuskil Euroopas, kus filmitegijad ja stsenaristid saavad elada koos, töötada koos, jagada oma ideid näitlejate, kunstnike, produtsentidega kujutlege filmistuudioid äh, parimate Euroopa filmitegijate jaoks, kes saavad äh, tulla kokku üle-euroopalise kogukonnana. kujutlege ka avalik-õiguslikku telekanalit, äh, mis on kujundatud nii BBC kui Netflixi järgi. loomi-, loom-, loomingulised otsused, loomeotsused tehakse loometöötajate endi poolt, aga nad peavad äh, teineteisele oma, üksteisele oma ideid esitlema. Nad peavad äh, oma kolleege oma ideedes veenma. Äh, Pixar toimib nii, nii loob Taani televisioon oma murrangulised sa-, sarjad, ka HBO ja Netflix toimivad nii, nad loovad usaldussidemeid töö, töötajate vahel ja annavad neile kontrolli avalik-õiguslik Euroopa telemudel sobiks nende põhimõtetega, kujutage ette, kujutage ette üle-euroopalist telekanalit eh, internetis, kinodes, mis võimelda, võime, võimestaks loomeinimesi üle Euroopas ja ühendaks neid üle kogu Euroopa Liidu väga praktiliselt. Nende, nende loometöö jõuaks eh, publikuni üle kogu Euroopa, kujutage ette, kohalikud eh, kogukonnad filmitegijatest äh, režissööride, stsenaristidest saaksid äh, pöörduda selle telekanali poole selleks, et luua harukanal. kui soovitakse rohkem vastutust, äh, tuleb ka kõrge, vastavalt kõrgematele standarditele koolitusi läbi viia. ma arvan, et mitte miski ei takista Euroopa filmitegijate ühendamist, välja arvatud Euroopa Filmiakadeemia, mille võimalused on piiratud Euroopa avalik-õiguslik telekanal meie aja, ajastu jaoks on just see, mida me vajame, aitäh! suur tänu, suur tänu ka selle teise mõtte tutvustamise eest ja nüüd jõuame kolmanda idee juurde. ja sellega siis tagasi Malu äh, von Tranen-Klismani juurde, palun. suur tänu Ehm, milliseid oskusi tuleks koolis õpetada? innovatsioon ja loovus on kaks asja, mis aitavad ühiskonnal kasvada. kumbagi ei ole praegu piisavalt hoitud ja arendatud koolides praegu õpetatakse abstraktseid kontseptsioone, mis tegelikult ei valmista neid ette eluks, õpilased ei ole valmistunud eluks ette ja mina olen ise alternatiivpedagoogika õpilane olnud, klassikaliste õppeainete kõrval õppisime ka käsitööd ja võin öelda oma kogemusest, et laiem haridus on ise mind ennast arendanud ja arendanud minu mõtteid ja seetõttu kaks tundi nädalas võiks kuuluda õpilastele erinevate oskuste arendamiseks. Need tunnid võiksid pilootprogrammina kõne alla tulla, Euroopa Liit võiks isegi teatud tunnistusi välja anda osalemise eest ning vabatahtlikult saab siis ka juhendajad määrata õpilastele kodumajandus, käsitöö, digitaalõpe, need on kõik vajalikud oskused eh, ja samuti on võimalik ka teatud kultuurilisi oskusi omandada vähemuste puhul eh, või siis eh, üheskoos lahendada ühiskonna ees seisvaid pro probleeme, näiteks immigratsioon. on oluline, et projektidel peaks olema mingisugune raamistik, võimalus neid hinnata tähtis on vastutustunne, innovatsioon, äh, koostöö, mida arendatakse ja kindlasti õpilasi hinnatakse paremini selle, äh, selle põhjal. tähtis on innovatiivsus, äh, kui selliseid projektipõhiseid tunde koolides kasutada, on või, õpilastel võimalik iseennast arendada ja elust paremini läbi lüüa, tänan. jaa, vielen, vielen suur tänu selle esimese tutvustuste vooru eest ja nüüd on sõna parlamendiliikmetele, kõigepealt Helga Trüppel, palun. suur aitäh nende suurepäraste mõtete eest, tahaksin keskenduda eh, selle küsimusele, mis puudutas avalikku teleprogrammi. mul on päris üksikasjalised küsimused, mida see tähendab Netflix ja BBC kombineeritult? sellepärast, et BBC on äh, lineaarne ja tellitav ja Netflix on hoopis midagi muud ja tahaksin teada, kuidas te sellist kombinatsiooni ette kujutate. mina olen pilootprojekti algatanud mitte Euroopa avaliku telekanali jaoks, aga Euroopa digitaalplatvormi jaoks, mis kombineeriks lineaarse ja mittelineaarse äh, televisiooni, avaliku ja erasektori, sest meile öeldi, et avalikud kanalid ei ole piisavad ja meil on vaja neid kombineerida. mis te arvate sellest? jah, vielen dank. suur tänu. Sabine. Du guckst so. Ähm, ich würde auch gerne auf den ka mina tuleksin meedia küsimuse juurde tagasi et äh, sellega soovitakse siis esmajoones noori, noorteni jõuda, saan ma aru, või siis oligi ikka kõigile mõeldud? see oli minu esimene küsimus. ja teiseks, äh, et kui äh, tegu on lineaarse pakkumisega või mittelineaarse pakkumisega tegu ja kumb siin parem valik on, sellepärast et me oleme siin seda arutanud, et just noored kasutavad ikkagi rohkem nõudmisel teenuseid, see tähendab, et neid pakette peaks olema äh, või pakkumisi peaks olema erinevaid, aga noored vaatavad seda, neid saateid siis, kui neil on aega ja soovi, nii et tegu on pigem nagu mediateegiga. ning Euronews, see on juba nagu selline üle-euroopaline uudistekanal, aga ma näen, et see eriti noorteni ei jõua. nii et kuidas see konkreetne pakkumine peaks välja nägema? aitäh!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 ettekannet, mis puudutasid haridusprojekte, räägiti Euroopa väärtusest, see on täiesti selge, suurepärased mõtted, mille eest võiks ka äh, Charlemagne'i noorsooauhinna välja anda. tublid kandidaadid on meil täna. suur tänu, Luigi Morgana, palun. Grazie, grazie di quello che ci ave-. suur tänu aitäh, et te tutvustasite meile neid oma ideid. tahtsin teie tähelepanu juhtida veel sellele, mm, mis puudutab äh, õpetamist ja demokraatlike väärtuste õpetamist äh, ida ja lääne vahelise suhtluse abil. Teie mõtted olid väga huvitavad, aga miks ma sellest veel räägin? täna kõneldakse ühtekuuluvusest ja kaasamisest väga palju, väga palju ka demokraatiast. ja minu küsimus on selline. milline võiks välja näha see äh, valdkond, millele te tahaksite Äh, viisteist protsenti eraldada. mis see praktikas tähendab? milliseid õigusi ja kohustusi te seostate sellega? tundub, et kohustus, kohustusi alahinnatakse tänapäeval. Silvia Kosta, palun. suur aitäh. kõigepealt peab ütlema, et olete väga loovad Teie kogu, kogemused on väga huvitavad olnud. nüüd äh, koolide õpilasvahetused võiks olla tõesti mingi pilootprojekt ida ja lääne vahelised äh, suhtlusprojektid näiteks, aga äh, Erasmus plussi meede kaks ei puuduta tegelikult ju üksikisikuid ainult, vaid just partnerlusi ja miks te tahate sellist projekti Erasmus plussi all äh, ja selle põhimeetme kaks all tutvustada? et äh, pilootprojekte võib teha äh, samuti ja need võivad just koolidele keskenduda. teine küsimus muide puudutab sama mõtet Euroopa oskuste arendamisel on juba teatud kogemusi saavutatud. ma sain aru, et te tahate õppekavas just midagi euroopalikku õpetada. no ma ei tea, kas Euroopa koolides on midagi sellist. aga üldine arusaam on selline, et ähm, me peame Euroopa kodakondsusega tegelema alt poolt üles, kõik liikmesriigid peaksid selliseid koole avama, kus on võimalik niisuguse Euroopa õppekava järgi õppida. mina olen loov Euroopa-alane raportöör ja kas sellist platvormi saaks kuidagi loov Euroopa alla paigutada? kas teil on mingeid ettepanekuid? suur tänu. härra Uhhlin, palun. kaks minutit maksimaalselt. Thank you, I very much like the idea of the mulle väga meeldisid ähm, mõtted, äh, mida peaks jagama noorte ja äh, vanemate vahel ja ida ja lääne vahel, sest Seili, minu meelest te rääkisite, et see on ähm, kasulik, äh, kui, kui soovitakse vältida natsionalistlikuks sisu äh, ja äh, saaks tugevdada demokraatiat. nüüd ega natsionalism ei ole alati ekstremistlik. räägitakse kolli-, kollektiivsest solidaarsusest, rahvusriigis ja minul oleks siin mure, kui äh, äh, seostatakse läänt ja, ja ida, äh, üldiselt on selline arusaam, et Lääne-Euroopa riigid on etniliselt mitmekesisemad kui, kui Ida-Euroopa riigid ja mulle tundub, et Lääne-Euroopa Euroopa äh, äh, nagu suhtub üleolevalt Ida-Euroopa riikidesse ja ma tahaksin kuulda, et ma olen eksinud ja ma usun, et te tegelikult tahate vältida ekstremismi. aitäh. proua, proua Šoidrova, palun. Thank you very much, I will continue in my national language aitäh, jätkan emakeeles, tšehhi keeles. Äh, ja vám chci poděkovat za vaše ma soovin teid tänada teie pühendumuse eest, teie esitluste eest. ning äh, ma tahaksin äh, teile esitada üleskutse seoses koolide partnerlusprogrammide oskustega seoses, ma saan aru, et te püüate saavutada paremat koordineerimist, jõuda mingisuguse standardimiseni hariduses ja õppeprogrammide juures. Euroopa tugevus seisneb mitmekesisuses, seetõttu me ei tahagi kõigile sobivat ühtset lahendust, jah, me tahame koostööd ja rohkem koordineerimist ning ma arvan, et teil on õigus selles, et seda peaksime püüdma saavutada ka Euroopa Liitu puudutavas õppes ja kodanikuõppes. seetõttu kultuuri- ja haridusvaldkonnal on siin oluline roll ka meie komisjonil, meil on ka raport ja tõepoolest peaks olema rohkem koordineerimist ja standardimist selleks, et Euroopa Liidu kodanikeni jõuaks sama palju teavet näiteks Euroopa Liidu kohta, mis on Euroopa Liidu ülesanded, pädevused, volitused ja nii edasi. aitäh! suur tänu! ka minul on veel üks täpsustav küsimus selle üle-euroopalise meediaprojekti kohta tegu on sellise ideega, mida äh, komisjon ka kaalub, et sellise algatusega välja tulla. ja see puudutab äh, siis ka äh, Saksamaa telekanali ARD-d, kus ka seda kaalutakse. aga mul on jäänud mulje, et tegu on pigem sellise klassikalist tüüpi mediatekiga. kui ma teist aru sain õigesti, siis teie jaoks on oluline see, et toimuks vahetus kasutajate, toot-, ettevõtjate, kunstnike, loovisikute ja algatajate vahel, et sellest siis äh, luua selline uus huvipakkuv toodang, et võib-olla saaksite natukene selgitada seda. ja viimasena saab sõna Julie Ward, palun uh,. Well, I want to say thank you for uh, ma tahtsin teid tänada selle eest, et tulite siia Euroopa Parlamenti mina olen väga aktiivne parlamendisaadik äh, noorteüritusel ja minu jaoks oli tegemist väga positiivse ja erakordse üritusega ja ma olen väga tänulik äh, oma kolleegidele, kes äh, sinna tulid, kahjuks kõik, kes täna siin ruumis on, seda mitte ei teinud. aga inimesed, kes seda tegid, töötavad selle nimel, et, et see jõuaks kõikide Euroopa noorteni, see on väga kaasav kogukond ning äh, loode Inglismaalt äh, üks grupp, äh, kes seda külastas, tundis, et see on väga võimestav kogemus osaleda arutelul täiskogu saalis, osaleda üritusel koos eakaaslastega üle kogu Euroopa ning tegemist on ääremaalt pärit äh, eurooplastega, kellel ei ole võimalik äh, suhelda isegi mitte kõigi oma kaasmaalastega ja nüüd nad olid sellise elu suunda muutva kogemuse. olin ka ideede sessioonil, kuulasin kõiki ideid, mida seal esitleti ning äh, tuleb äh, nentida, et see oli väga professionaalne, esinejatele surve väga suur esitada väga lühidalt ja selgelt oma mõtteid, et kõik nendest aru saaksid. seega teid kõiki on siin väga hea näha. mis puudutab ida ja lääne partnerlust, vabandan, ma sellest esitlusest jäin küll ilma, kas te räägite ida ja lääne partnerlusest Euroopa Liidust väljaspool, te räägite Euroopa Liidu sisesest partnerlusest? selge mul on äh, kogemusi Balkani riikidega suhtlemisel ja ma võin öelda, et äh, Balkani noored tunnevad ennast eurooplastena, nad ei tunne ennast üldse marginaliseerituna, nad tundsid ennast eurooplastena juba enne seda, kui nende riigid äh, liitusid Euroopa Liiduga, seega ma ei ole kogenud sellist suhtumist, kui ma nende inimestega ja nende liikmesriikides olen kohtunud ma ju, mul ei ole jäänud aimu, et nemad tunnevad, et nemad ei suudaks kuidagi seista oma kultuuri eest Euroopa kontekstis. suur tänu. ja nüüd teid kahte ootab väga keeruline ülesanne, nimelt kahe minuti jooksul peate siis suutma vastata kõikidele nendele arvukatele küsimustele, märkustele ja ma luban, et ma olen ajaga suuremeelne, palun. okei okay, um,, thank you very. hästi suur tänu kõigi kommentaaride ja küsimuste eest esiteks ma olen täiesti nõus, et meil peaks olema ühtsele standardile vastav Euroopa Liidu, Euroopa Liidu puudutav info aga mitte ainult institutsioonide toimimise kohtu, kohta, vaid ka demokraatlike väärtuste kohta, selle kohta, kuidas neid õpetatakse koolides. ja ma ei taha öelda, kes, kust riigist või kuidas, aga üks mu sõber käis vahetusprogrammiga aasta aega ida pool koolis ja ta märkas mitte just õpilaste, vaid õpetajate poolt teatavat äh, poliitilist äh, eelarvamust, äh, mida ei tohiks sealt olla ja see oli pigem paremäärmusele kalduv. õpetajad on äh, inimesed, keda ma väga austan, eriti just kodanikuõpetuses ja kui õpilasi mõjutatakse sealt, siis see on väga, seal, siis see on väga negatiivne. ma ei räägi sellest, et noortel Ida- ja Lääne-Euroopas on need erinevad väärtused, ma ei taha, et kedagi patroniseeritaks. ma räägin noortevahetustest eh, just seetõttu, et mitte kõigil ei ole vahendeid eh, selleks, et igale poole ise reisida ja kui toimuks mingisugune vahetus äh,, arutelu, kas siis veebipõhiselt, näiteks Skype'i põhiselt tundides, selleks, et üksteist näha, üksteisega suhelda, siis väärtus siin on olemas. mina leian, et äh, demokraatlikud väärtused on minu jaoks väga loomulikud. miks Erasmus pluss ei võiks seda teha? mina olen aru saanud, Erasmus on rohkem ülikooli tasandi jaoks, aga see on ka koolide jaoks aga see ei toimu regulaarselt, see ei jõua igasse kooli ja Euroopa koolid ei ole tavalised koolid, need on kas erakoolid, need ei ole igas linnas, mitte kõik ei saa Euroopa koolis õppida, seetõttu ma leian, et äh, selline asi tuleks tuua traditsioonilise hariduse tasandile, et kõik sellest osa saaksid. ning edasi minu idee seisnes rohkem selles, et tagada, et koolid jääksid poliitiliselt äh, erapooletuks ja lähtuksid demokraatlikest väärtustest. Please. Yeah, okay. No, no, weg. Mach mal so weiter. Okay. Um, yeah. So my idea is basically about inter- niisiis jah, kultuuridevaheline dialoog oli minu idee selleks, et kaitsta äh, meie väärtusi, et, et neid väärtusi ei mõjutaks see, mis erakond parasjagu valitsuses on kuskil riigis. see, mis on kultuuriliselt erinev iga riigi juures, need on need positiivsed asjad, toit, keele, traditsioonid, ja need peaksid olema samuti osa sellest viiekümnest protsendist, mis ke-, nendest tundidest, mis keskenduvad riiklikele teemadele. muidugi tuleb ka nendest äh, koolis rääkida, aga tuleb, äh, tuleks omandada ka selline Euroopa identiteet, et äh, noored tunneksid ennast eurooplasena ja see tuleks koolidesse tuua, ilma et see muutuks kellegi jaoks patroniseerivaks. suur tänu. aga nüüd pean tõesti ühte asja selgitama Erasmus oli varem programm, mis oli ette nähtud ainult üliõpilastele. Erasmus pluss on nüüd aga programm, mis äh, need varasemad mitmed programmid äh, ühe katuse alla kokku tõi. see puudutab siis õppurite vahetust, ähm, koolide partnerlust, õpetajate vahetust, äh, praktikakohad noortele õppuritel, samuti noorteorganisatsiooni toetatakse, kes Euroopa projektidega tegelevad, nii et kõik see jääb Erasmus pluss alla. ja ma tunnistan, et koolid uues Erasmus pluss programmis on jäänud natukene nii-öelda hammasrataste vahele ja ma olen seda arutanud ka riiklike ametite esindajatega, et kuidas me saaksime seda olukorda parandada, aga koolide partnerlused ja äh, õpilaste ja õpetajate vahetusse, see on ka osa äh, Erasmus äh, pluss programmist, nii et äh, ma lihtsalt soovisin, et siin mingit arusaamatust ei teki, et, et meil oli alati probleeme nende nimedega, et Erasmus, seda ikkagi assotsieeriti alati tudengitega ja seetõttu me oleksime pidanud nime ära vahetama, sellepärast et just selle nime tõttu sellised arusaamatused juhtuvadki. soovisin lihtsalt seda punkti veel täpsustada ja nüüd härra Uršel, palun. Teil on nüüd aega kaks pluss pluss minutit. Um... suur tänu, suur tänu teie küsimuste eest ning ka kommentaaride eest. esmalt tahaksin rääkida BBC Netflixi küsimusest lineaarne äh, ja mittelineaarne, räägin kõigepealt sellest, mis on mu põhimõtted põhimõtteline lähemine. kui me vaatame BBC-d, siis me näeme siin juba ka teatavat mittelineaarsust, mis on tegelikult tüüpiline kõikidele telekanalitele. paari aasta pärast kindlasti näeme, et televisioon on saamas äh, tegelikult sarnaste meediaplatvormide perekonnas, perekonnaks äh, kino läheneb televisioonile, televisioon kinole internet tegelikult neelab äh, selle kõik alla, ka televisiooni, kino ja ka kõik muu. mõtleme uue nurga alt, tahtsin mõelda, hakkame plaanima midagi uut, anname endale selle vabaduse astuda samm tagasi ja mõelda, milline oleks ambitsioonikas kava selles äh, uues äh, muutuvas keskkonnas nii et minu lähenemine oli probleemipõhine lähenemine, mul ei ole tegelikult ideaalset lahendust välja pakkuda. aga probleem, millest ma lähtusin, on see, et meil on nii palju toredaid, tublisid loomeinimesi üle Euroopa, meil on parimad filmitegijad, ajakirjanikud, mõtlejad, kirjanikud, stsenaristid ja nii edasi, aga nad asuvad erinevates kohtades ja nad ei puutu üksteisega kokku just kuigi palju, välja arvatud filmifestivalidel, olen filmitegijatega rääkinud ja nii nad ütlevad, et olukord selline on, nad soovivad tihedamat suhtlust kogukonnas, et üksteiselt rohkem õppida, aga see on väga keeruline. väga keeruline on luua sellist struktuuri, mis selles neid aitaks, aitaks rahastada, sellest oleks väga palju kasu, kui Saksa filmitegija soovib töötada Prantsusmaal, ma olen kuulnud, et see võib osutuda väga keeruliseks, mis on tegelikult üsna üllatav ja kurb küsimus on selles, kuidas me edendame selliseid vahetusi, kuidas inimesed saavad üksteiselt õppida ja kuidas me üheskoos saame kasutada ära äh, neid oskusi, mis meil on ja julgustada üksteist äh, kasutama ära seda uut olukorda, mis meie ümber on tekkinud ning äh, selline, keegi ei ole päris kindel, kuhu see meedia, muutuv meedia ükskord välja jõuab ja tegelikult me peaksime aktiivselt ise seda suunama Äh, avalik-õiguslik telekanal, me saame selles jagada Euroopa üleseid äh, lugusid ja muidugi tuleb selleks alustada kohalikest kogukondadest, erinevatest paikadest, et inimesed saaksid rääkida oma muredest, oma kogemustest, oma tegelikest eludest. ja muidugi on väga tähtis siin ka leida tasakaal. et oleks esindatud erinevad vaatenurgad, erinevad paigad, erinevad äh, põlvkonnad ja väga huvitav oleks keskenduda just väärtuste küsimustele, mis on väärtus, mis on Euroopa väärtus, kuidas äh, me koguneme erinevate väärtuste ümber. näiteks Krzysztof Keslovski, äh, Poola režissöör, kes äh, tegi filme väga oluliste väärtuste ümber ja just sellist asja ma silmas peangi, filmtegijatel peavad olema, peab olema midagi öelda, Tlovski kahjuks ei ole enam meie seas, aga meil on väga palju noori režissööre, kellel on äh, väga häid mõtteid ja midagi väga põnevat võiks tõesti sündida. loodetavasti vastasin teie küsimustele, aitäh! suur tänu! nüüd me peame jõudma teise vooru juurde ja sa võid siis veel äh, täpsustada, muid äh, küsimusi teises voorus ja nüüd jõuame siis teise vooru juurde, noored ja poliitika. ja siin alustame Karoliina Olovniast, aktiivne, aktiivse kodakondsuse saadikud. suur tänu. no mina tahaksin teha ettepaneku äh, kodanikuaktiivsuse saadikute auhinna väljaandmiseks. ma tunnen, et on vaja hinnata neid inimesi, kes aktiivset äh, kodanikku ähm, tõesti arendavad, need inimesed ei tohiks tähelepanuta jääda, ma tean, et väga paljud väikestes külades korraldavad Euroopa klubide tööd, noorsoonõukogud, inimesed räägivad vabatahtlikult niisugustest asjadest ja alati on ka kohalikke poliitikuid, kes aitavad teid. kuidas neid siiski tänada, kuidas neid julgustada, kuidas teisi julgustada seda suurt tööd jätkata? nüüd kodanikuaktiivsuse saadiku nimetus äh, antakse mõnele noorele, näiteks ähm, valitakse välja kohalikul tasandil, esitatakse kandidaadid Euroopa Parlamendi sideamet, ametnikud koha peal siis äh, hindavad ja, äh, ja annavad selle auhinna välja. nüüd need võivad olla õpetajad, poliitikud, vabaühenduste aktivistid, kõik, kes on tõesti noorte kaasamist aktiivselt toetanud ühiskonnas. mikspärast selline nimetus, sellega on võimalik näidata, et kohalike töö ja noorsootöö leiab hindamist ka Euroopa Liidu institutsioonides ja sel viisil julgustatakse rohkem noori saama kodanikuaktiivsuse saadikuteks Ehm, ja ma kujutan ette, et Euroopa Parlament võiks ka sellise võrgustiku kaudu oma ideid äh, levitada e, ja võib-olla peaks ka kaardistama ka need kõige kaugemad kohad, kus inimesed on saanud auhindu, tänan. suur tänu. suur tänu ka selle suurepärase idee eest ja nüüd saab sõna veel kord Martin Urschel, Euroopa Liit ja meie naabrus Thank you very much um.... suur tänu. alustaksin taas sellest, et küsin, mis on siin probleemiks küsimus, millest mina huvitun, on see, et kuidas me saame luua poliitilise struktuurina Euroopa Liidus omanditunde Euroopa Liidu kodanike jaoks on selline levinud tunne, et Brüssel on väga kaugel, et Euroopa Liit on miski, mis toimub kuskil mujal. ma arvan, et me peaksime sellele vastu astuma ja mõtlema hoopis selles suunas, et kuidas luua isiklikum seos Euroopa Liidu poliitiliste struktuuride ja kohalike inimeste vahel, eriti just kaugemates kohtades, piirialadel üks võimalus, kuidas seda teha, oleks luua näiteks eh, miski, mida ma nimetan Euroopa Liidu senaatoriks, igas linnas võiks selline olla, eriti just äärepiirkondades. Euroopa senaatori töö ei oleks mitte esindada see ei oleks poliitiline amet, vaid edendada Euroopa kodanikuühiskonna kultuuri, tema tööks oleks äh, tuvastada praktilised probleemid oma kohalikus piirkonnas, mida annaks lahendada Euroopa Liidu abil ning ta aitaks kodanikel saada osa nendest programmidest, mis juba on saadaval või tulemas. seega ka bürokraatlikest tõketest aitaks see üle saada. olemasolevad teabekampaaniad, mis meil on, need on liiga Äh, impersonaalsed või, või suunatud pealinnadesse, ma olen rääkinud inimestega näiteks Ida-Saksamaal või väikeste poeomanikega Elsassis ja ma saan aru, et nemad ei leia, et Euroopa Liit teaks midagi nende probleemidest või sageli nad ei leia, et äh, nende igapäevaelul oleks midagi kasu sellest, kui vaadata seda Euroopa ülese pilguga parim võimalus oleks äh, kutsuda sellised senaatorid äh, kohalikust kogukonnast, nad peaksid läbima intensiivse koolituse ja pühenduma sellele, et äh, õpivad Euroopa Liidu ajalugu, mõistavad struktuure, eesmärke, väärtusi, bürokraatiat ning saavad aidata näiteks noori, kes põlevad soovist midagi ära teha aga kes ei tea päris hästi, kuidas äh, jalga äh, poliitika ukse vahele saada, neid, nendel noortel võiks sellest äh, kasu olla. poliitikud oleks siis paremini kursis sellega, mida noored ja kaugemate piirkondade inimesed vajavad. daamid ja härrad, see peaks olema kultuurikomisjoni projekt, kuna äh, siin on hõlmatud äh, aktiivne kodaniku, aktiivsed kodanikud ning haridus ja kindlasti tuleks selle projektiga alustada enne järgmise aasta valimisi. aitäh! suur tänu! suur tänu ka selle mõtte eest ja nüüd jõuame viimase mõtte juurde, annan sõna veel kord Karoliina Holovnjale. mikrograndid Euroopa Liidu alase teadlikkuse suurendamiseks. suur tänu! Euroopa Liidu institutsioonid peaksid välja andma mikrogrante selleks, et julgustada kohalikku äh, väikealgatust Euroopa Liidu omanikutunde suurendamiseks. näiteks teadlikkuse tõstmiseks enne Euroopa Liidu valimisi. noored inimesed teavad tegelikult, kuidas kõike seda teha, aga nüüd tuleb ennast tõestada ja ma tean, et noortel on suurepäraseid mõtteid, aga väga sageli on rahastamine takistuseks Äh, väga raske on grante leida. nüüd äh, traditsioonilised rahastamisvahendid eeldavad juba eelteadmisi finantseerimisest ja ressurssidest ja pakutud mikrograndid oleksid väga väikesed, umbes sada eurot ja väga lihtsalt taotletavad. Nende eesmärk on toetada ebakonventsionaalseid, ebaharilikke loovaid projekte. mikrograndid võiksid samuti traditsiooniliselt olla välja antud jällegi Euroopa Parlamendi kohaliku büroo kaudu. näiteks noortele kolmteist kuni kolmkümmend viis eluaastat, nad võiksid taotleda rahastamist kas siis võistluse, festivali, töötoa jaoks või siis selleks, et arendada mingeid uusi ideid ja ähm, tähtis on see, et inimestele antakse koos rahaga ka see ähm, nõue, et nad vastutavad oma töö eest. see on väga tähtis äh, isereguleeriva süsteemi toetamiseks. Teil on natukene tuge vaja ja oma kogemusest võin ise öelda Erasmus pluss programmi põhjal, paljudel noortel on häid mõtteid, aga nad kardavad paberitööd ja vastutust, eh, mida tegelikult Euroopa rahastamisprogrammid nõuavad ja sellepärast eh, oleks mikrograntide väljaandmine midagi hoopis muud, eh, näiteks parlamendivalimiste äh, propaganda käigus võiks juba tutvustada seda protsessi, nii on võimalik ka ideid levitada. Äh, suured ideed, väike toetus, tänan. suur tänu. suur tänu ka selle kuuenda mõtte eest. ja alustan jällegi Kristiinast, kes sõna võttis, aga ma loodan, et sa räägid ka sellest, mis sellest äsja rääkisime. suur tänu. mälu, jah see, mida te rääkisite õpetajatest ja probleemidest, on täiesti õige, aga ma sooviksin äh, kinnitada, et meie komisjon ja Euroopa Parlament on vastu võtnud äh, raporti, mis puudutab äh, haridussüsteemi kaasajastamist ning seal on terve peatükk pühendatud just õpetajatele. ja õpetajate mm, vajadusele mm, oma oskusi parandada selleks, et see vastaks ka äh, hariduse nõudmistele ja seal käsitletakse ka liikuvuse küsimust äh, Erasmus pluss äh, programmi raames. ja nüüd Karoliina. Karoliina esimene idee Konfutsius ütles, et kui õpetaja õpetab äh, õpilasele midagi, siis õpilane ei äh, suuda tänada õpetajat piisavalt, ükskõik kui rikas ta on. nii et mitte raha ei motiveeri äh, õpetajad, vaid teie, noored inimesed ja teie mõtted motiveerivad õpetajaid, sellepärast mis on õpetaja jaoks kõige olulisem, ongi just see, et tema õpilased oleksid edukad, mitte see, kui palju talle selle eest makstakse ja ma arvan, et äh, kasu oleks sellest, kui vahetataks äh, arvamusi ka mm, hariduse mm, saadikute vahel ja jah, ma õnnitlen teid ka selle mikrograntide idee puhul, aitäh. suur tänu, ma pidin natukene ootama, kuni ka tõlge lõpuni jõuab. ja nüüd Silvia Kosta, palun kaks minutit. suur tänu mina sooviksin neid, äh, neile, kes ähm, Euroopa Liidu kommunikatsiooni korraldavad, et äh, nad teeksid ettepan-, teeksin ettepaneku, et nad räägiksid ka teiega, teie ideedega, sellepärast te ütlesite, et need ametlikud kampaaniad on natukene anonüümsed, ei ole isikustatud ja keskendutakse eelkõige suurlinnadele, et see on tõesti väga oluline probleem, nii et siin oleks tõesti vaja koostööd tihendada. nüüd mis puudutab aktiivse kodakondsuse saadikuid, see on tõesti väga hea mõte. meil on ka uus programm, mille pealkirjaks on äh, siis äh, õiguste ja väärtuste äh, saadikud ja see on ka väga hea mõte. seda ettepanekut ei ole kindlasti mitte lihtne rakendada, aga see on väga huvipakkuv nii et ähm, praegu ei ole vaja võib-olla isegi väga palju mm, investeeringuid selle jaoks ette näha, aga see, mis puudutab seda senaatorite äh, ideed, see on tõesti väga huvitav, sellepärast et oluline ongi just see Euroopa Liit ja lähinaaberlus nii et ähm, üldjoontes ma sain sellest aru, mida te äh, kirjeldasite, et tuleb näidata, kuidas äh, Euroopa Liit saab mõjutada, aidata ja kuidas seda praegu juba teeb meie mitmete projektide ähm, toetamisel, nii et väga paljud isegi ei tea, et paljud, äh, paljud tuge tuleb just Euroopa tasandil, aga ma sooviksin täpsemalt teada, kuidas te seda konkreetselt endale ette kujutate, kuidas see peaks olema korraldatud ja üles ehitatud. nüüd need mikrograndid niisiis, meil on juba auhind äh, ähm, aktiivsetele kodanikele, nagu me juba ütlesime, siis nelikümmend kodanikku valiti välja kõikidest äh, liikmesriikidest ning äh, nemad esindavad ka seda aktiivset kodakondsust, aktiivse kodaniku mõtet. siin on tegu ähm, jah, erinevate kogemustega, et, et võib-olla me peaksime seda mõtet veel kaaluma, aga ma arvan, et see on päris hästi seotud. ja nüüd see viimane mõte mikrograntidega. jah liikmesriigid saavad ju äh, arenguabi ja samuti ka äh, äh, struktuurifondide rahasid, need fondid käsitlevad ka sotsiaalset kaasamist ja nii edasi, nii et võib-olla saaksin piirkondadevahelise projekti välja töötada, nii et me tõesti väga usaldame seda mõtet. aitäh ja härra Malinov, palun. suur tänu. Teil on tõesti väga palju kiidusõnu juba ehm, edastatud, aga mina sooviksin teid tänada selle eest, et te tõesti jäite teema juurde ja ka oma ajakavasse, selle kõne ajapiirangusse, sest väga keeruline on kahe minutiga mm, tutvustada oma ettepanekuid. niisiis, te ei ole kursis väga paljude programmidega ja, ja raportitega ja see on tegelikult väga hea, et te ei näe, sellepärast et see näeb, et see on meie süü sellepärast et see näitab, et äh, meie töö ei ole väga tõhus olnud, see on meie süü, et ei tea täpselt, ähm, et äh, mida Erasmus äh, sisaldab, et see on juba aastaid koolidega tegelenud, et see on meie süü, mitte teie süü. ja alati on hea, kui kui mm, selliseid mõtteid mm, välja tuuakse ja nüüd teiseks oma koduriigis Bulgaarias ma tegelen mm, Euroopa aasta õpetaja projektiga ja me ei keskendu ju õpetajatele ainult sellepärast, et nad on parima elukutse esindajad, vaid seal on ka erinevaid kriteeriume. ja ma keskendun ka ühele teisele suuremale rühmale, kes ka võib seda rolli mängida, ma ei tea, kuidas teie koduriikides olukord on, aga aga Bulgaarias on tohutu raamatukogude võrgustik ja me teame, et raamatukogud äh, surevad igal pool välja, aga raamatukogude hoidjad on äh, väga suureks reservis, sellepärast et nad on väga hästi haritud, nad on kõrgelt motiveeritud ja, ja toon lihtsalt äh, selle mõtte nüüd alustasandile, et ähm, õpetajad, äh, raamatukoguhoidjad on äh, see ressurss, mis meil juba olemas on. ja täna hommikul me arutasime täpselt seda, mida teie nüüd äh, ka välja tõite, nimelt see uus fond aktiivse kodakondsuse jaoks, nii et me ei ole väga palju maha jäänud teie mõtetest. et loomulikult te ei ole selle ideega kursis, sellepärast et seda ei ole veel rakendatud. suur tänu, Helga Trüppel, palun. suur tänu, Petra ma tuleksin tagasi selle lause juurde, mis puudutab, et tavakodanikud peaksid ka tundma, et Euroopa Liit on nende oma ka. jah, see on tõesti väga suur ülesanne, mis meie ees seisab ja me teame, et siin puudujääke on ja mitte ainult tavainimeste puhul, vaid väga paljude kodanike puhul, isegi kui nad ei ole niinimetatud tavakodanikud. nii et see on meie ühine poliitiline probleem, et kui Te just Euroopa vastaste hulka ei kuulu. ja te soovisite ka tihedamaid isiklikke suhteid luua, jah. Ehm, see on ainus viis, kuidas tõesti ehm, suhteid ehm, parandada, aga mis puudutab senaatori ideed, siis see on tegelikult vana kontseptsioon, need on meil USA-s ja kui ma Alam Saksimaal äh, koolis käisin, siis ähm, ma kuulsin ka õpilaste saadikutest ja et mulle meeldib palju rohkem see mõte, et äh, õppurid on saadikud, kui mitte, äh, mitte et mingid senaatorid on äh, Euroopa Liidu saadikud, sellepärast meil on väga palju eakaid, kes seda tööd teevad. näiteks tema on professor, nad teeb seda tööd ja meie parlamendiliikmetena ja, ja see, kui õppurid on ise saadikuteks sellel teemal, see kaasab palju rohkem teisigi noori. suur tänu Äh, suur tänu. ja mida me võiksime äh, selle saadikute kontseptsiooni veel kaasata, on need paljud arvukad äh, vabatahtlikud või need, kes on Erasmuse aasta läbinud või kes on korraldanud koolide partnerlust, et me ka nemad muudaksime nii-öelda nende mõtete saadikuteks, et nad oma kogemusi omaenda kogemusi teistele vahendaksid. ja, ja võib-olla selle alusel saab ka mm, korraldada siis Euroopa Liidu vabatahtliku aasta või korraldada kursuse välismaal või midagi muud. Sabine Verhan. ja üheks infopunktiks ütlen, et me, me oleme seda juba mitmel korral arutanud, et et Europe Direct büroode hulka mitte ei vähendataks, vaid äh, levit-, vaid suurendataks nende büroode arvu vastu, vastupidiselt komisjoni ettepanekule. nii et ähm, noored või need, kes tõesti on Euroopast huvitatud, saaksid äh, üldse äh, sellise kontaktpunkti, kuhu neil on võimalik pöörduda. sellepärast, et parlamendiliikmete ähm, sest ei piisa selleks, et me saaksime olla kohapeal ja Euroopa Liitu tutvustada. nüüd, mis puudutab mikrogrante, siis äh, jah, me juba tükk aega arutame seda, et eelkõige just Euroopa koda, kodanike Euroopa programmi all või siis väärtuste programmi all äh, tuleks ette näha rahastus ka selliste väikeprojektide jaoks, kui tegu on teadlikkuse suurendamise või, või kogemuste vahetuse, partnerlusvahetuste programmidega, et siin tuleks just neid ähm, mikrogrante kasutada, sellepärast et suurprojektide puhul on ikkagi tegu ka äh, suure mm, bürokraatiaga. nii et kui tegu on väikemahuliste projektidega, siis äh, need võiksid saada raha ähm, ilma kogu selle suure bürokraatiata. loomulikult tegu on ikkagi avaliku rahaga, siis tuleb seda ka kontrollida, et sa ei tea ükskõik millisesse projekti äh, ei kaoks, aga me oleme tõesti ühel nõul selles osas, et jah, me peaksime rohkem ära tegema just nende mikrograntidega. suur tänu ja annaksin lõpetuseks sõna ka komisjoni esindajale ja ka kaks minutit, meil on siin kõik seaduse eest võrdsed. aitäh, suur tänu, proua esinejana. ja suur tänu eelkõige noortele, kes tulid siia tutvustada oma su-, suurepäraseid uusi ideid ja see näitab ka, kui oluline on, et noored oleksid kaasatud äh, erinevate ürituste korraldamisse ja osaleksid nendes, ma olin ise ka selle äh, Euroopa noorteüritusel kohal ning väga hea näha, et jõutakse ka väga konkreetsete ideedeni selle ürituse tulemusena. ma tuleksin nende väikeprojektide juurde, sellepärast et üks uus element Ehm, ja üks uusi ettepanekuid, eh, eh, mille osas komisjon on välja tulnud eh, solidaarsuskorpuse ettepaneku all ja see on seotud ka tulevase Euroopa Erasmuse programmiga, ongi just need väikeprojektid, need solidaarsusprojektid on need solidaarsusprogrammi all ja Erasmuse all on need siis ehm, osalusprojektid ja nende projektide eesmärgiks ongi julgustada noori taotlema raha oma projektidele, olema aktiivsemad ähm, oma tegevustes, sest me näeme, et te olete ähm, ähm, väga uute murranguliste ideedega välja. ja ma nõustun sellega, mida siin varem öeldi, et üks probleem, millega me silmitsi oleme, on see, et meie projektid, programmid ei ei ole tuntud, siin räägiti juba Rasmusest, partnerlustest ja nii edasi. ja noorsoopoliitika raames me tõesti üritame kasutada kõiki erinevaid kanaleid, et jõuda rohkemate noorteni kui täna. ning me näeme, et praktikas on see vägagi suureks väljakutseks, aga me vägagi pühendunult tegutseme ikkagi selle eesmärgi saavutamise nimel, aitäh! suur tänu! ja kui meil õnnestub kõik need suurepärased programmid ja projektid, mis meil on, ka lihtsamalt juurdepääsetavaks muuta ja, ja vähendada bürokraatiat ja lihtsustada taotlusmenetlusi, siis ma arvan, et me oleme väga suure sammu edasi astunud. suur tänu. aga nüüd on ka meie külalistel veel igalühel aega kaks minutit aega vastata Karoliina ja Martin, palun. Thank you very much um,. Will... aitäh vastaksin esimesena. mis puudutab Euroopa Liidu senaatoreid, siis kõige parem lähenemine oleks ka mõelda, millised takistused on aktiivsel kodanikul praegu, miks lei-, inimesed leiavad, et Euroopa Liit on kuskil neist väga kaugel ma arvan, et just see tunne on tähtis, miks, miks nii tuntakse, miks ei, tuntakse, et ei, et Euroopa Liit ei vasta praegustele vajadustele, aga siit tuleb ka küsimus, mis on need vajadused, kuidas me teada saame, mis need on? ning veel üks küsimus, kuidas mõni kodanik, näiteks mina, tunneks, et ta on nähtav ja ära kuuldud, mina, mind te küll kuulate, suur tänu selle eest, ja väga oluline on, et noorteüritusel oleks selliseid tagajärgi, et, et me näeksime neid tagajärgi, et me näeksime, et need teemad liiguvad kuhugi. ja kui te tahate teada, mis on vastused nendele küsimustele, siis ma ei usu, et internetiküsitlus teile neid vastuseid annaks. internet internet või mõni veebisait ei anna meile neid vastuseid, me peame looma usaldusliku suhte ja see tähendab, et inimesed tuleb saata äh, kodanike juurde, koha peale. no sellepärast ma mõtlesingi nende Euroopa Liidu senaatorite peale, ma, ta ei pea olema saadik, võib-olla saadik või senaator, sõber, kes iganes, me ei pea neid senaatoriks nimetama, äh, saadik, võib-olla see oleks natukene eksitav, aga ametinimetus peaks olema piisavalt atraktiivne kui tegemist on ametikoha, mittetasustatud ametikoha, kes peavad olema teistsugused stiimulid. kui me maksame, maksame neile, siis see oleks äh, töökoht, me arutasime, kas see oleks lihtsalt tiitel või, või töö, muidugi argumente on mõlema poole kasuks, seda tuleb teha atraktiivsemaks, see peab olema aunimetus, üks võimalus oleks korraldada kohtumisi inimestega, aga nad peavad võtma aktiivse rolli, minema inimeste juurde, küsima, mida sul vaja on, mida sinul vaja on, mis sinule ei meeldi Euroopa Liidu juures, juures, palun äh, tulistage kriitikakahurist. ja siis tuleb võimestada neid inimesi, kes soovivad midagi ära teha ja meil ongi juba positiivne lahendus olemas. aga suur osa on selles, et Euroopa kriitika peab toimima Euroopa Liidu heaks, kriitikat tuleb ära kuulata, tuleb midagi ette võtta, tuleb julgustada inimesi krit-, krit-, kriitikat esitama, kritiseerima, siis tuleb äh, seda produktiivselt äh, ära kasutada, meil ei ole vaja li-, läbi viia lihtsalt mingisugust hävitavat küsitlust. aga kui me tuvastame probleemi läbi kriitika, siis ma arvan, et siis on juba leitud väga huvitav ja produktiivne lähenemine, aitäh! suur tänu, Karoliina, palun! vastaksin poola keeles, kui saab. E, bardzo się cieszę, że podobały się Państwu e, nasze pomysły i bardzo mul on väga hea meel, et e, te huviga meie mõtteid kuulasite, meil oli väga tore neid teile esitada. nüüd nendest saadikutest. idee oli, et tegemist on ametinimetusega, tegemist ei oleks aga töökoha või ametiga, me soovisime määrata palju saadikuid, õpetajaid, aktiviste, vabatahtlikke, nad võivad olla isegi Euroopa Parlamendi saadikud. kuna ka vahel aitavad nemad noori. me tahtsime selle tiitli anda kõigile neile, kes on aktiivsed, kes osalevad aktiivselt noorsootöös. edasi mikrotoetuste, mikrograntide projekt erinevalt teistest äh, toetustest või auhindadest, mis heade ideede eest antakse, võiks mikrotoetuse anda enne projekti elluviimist. projekte ei viida ellu ja siis ei küsita raha, vaid raha taotletakse enne projekti elluviimist. ja sellise mikrograndi taotlemine peaks olema väga lihtne on mitmeid põhjuseid, miks on keeruline erinevates programmides osaleda, mina ei saa äh, üksikisikuna paljusid asju teha, aga ma tahan Euroopa heaks töötada ja väga hea oleks, kui Euroopa Liit saaks aidata mind selles, kui saaks anda mulle mingisuguse pisikese toetuse, et ma saaksin lahendada need probleemid, mis mind mis mulle seitsmeteistaastasena muret teevad, ilma et ma peaksin maadlema suure bürokraatiaga. suur tänu, et te meid ära kuulasite. jaa, suur tänu. ma arvan, et ka see aasta näitas, et tegu on tõesti tasuva ja ka meile väga õpetliku impulsiga, mida me saame alati sellelt Euroopa noorteürituselt ja nii et suur tänu teile selle eest, et oma ideid siin tutvustasite. jätkake samas vaimus. olge edaspidigi sama aktiivselt tegutsemas Euroopa huvides ja ja jätkake Euroopa ideede edasiarendamisega. suur tänu, et olite siin kohal ja mul on väga hea meel ka selle üle, et ka meie Karl Suure noorteauhinna ähm, saajad ka siin kohal on ja ma näen siin väga paljusid, kes olid kohal ka Euroopa noorte üritusel. suur tänu, et osalesite siin äh, arutelul ja ma loodan, et me jääme ühendusse äh, ja me ka Euroopa Noortefoorumiga äh, reeglipäraselt äh, arvamusi vahetame, nad käivad ka siin tihtipeale ja mm, üritame siis ka oma mõttevahetusi tihti korraldada. niisiis, suur tänu teile veel selle eest, et olite siin ja kena päeva teile Brüsselis, nautige seda. ja me teeme veel ka ühe perefoto kõikide parlamendiliikmetega ja meie kolme külalisega nii et ma ei tea, kas meil see õnnestub, aga ehk ka kõik teised ähm, Euroopa noorteüritusel osalejad mahuksid äh, fotole, sellele meie suurele perefotole, et võib-olla saab selle siis siin presiidiumi eest ja sellepärast ma arvan, et lepi peale me kõik ära ei mahu. niisiis. meie jätkame. ja ma loodan, kuni see elevus siin natukene maha rahuneb. väga hea ja nüüd jõuame järgmise minu meelest väga olulise päevakorrapunkti juurde. loomulikult meil on alati ainult olulised päevakorrapunktid ja siin on meil tegu raporti projekti läbivaatamisega, see käsitleb Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi loomist ja siin on raportööriks meie kolleeg proua Šoidrova. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues oktoober kell üksteist. ja nagu te kõik teate, lugupeetud kolleegid, siis sellest ei ole kaua aega möödas, kui me uue Äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi alase ettepaneku äh, vastu võtsime ning meil toimus täiskogu Strasbourgis ka pidulik äh, programmi allkirjastamine, nii et kuigi see projekt juba mõnda aega on käivitunud, on meil nüüd ka õiguslik alus olemas, aga loomulikult me peame nüüd kaaluma ka seda, kuidas, mis saab edasi peale aastat kaks tuhat kakskümmend üks ning me oleme alati öelnud, äh, et äh, kasu oleks sellest, kui me neid tulemusi, mis me läbirääkimistel saavutasime, eriti mis puudutab äh, finantsläbirääkimiste tulemusi, et me võtame need copy-paste meetodil üle, et see võib-olla muudab läbirääkimised nõukoguga sujuvamaks, aga sellegipoolest komisjon on paar uut ettepanekut teinud, nii et, et need on teistsugused kui need, mis esialgselt tekstis sees olid, on need välja võtnud, nii et me peame jällegi vaeva nägema ja seda ettepaneku teksti ikkagi üritama muuta ja ma arvan, et kasu oleks sellest, kui me Äh, kõik need äh, küsimused, mis me tollal läbi rääkisime, saaksime ikkagi uude ettepanekusse sisse, sellepärast et äh, ratast ei tule ju uuesti alati leiutada. ja seetõttu ma arvan, et see oleks pärast mõistlik. ja see kindlasti võiks lihtsustada ka meie läbirääkimisi nõukoguga. nüüd ma annaksin kolleeg Šoidrovale sõna, et ta saaks tutvustada oma raportit jaa, nii umbes viis minutit, palun. suur tänu selle sissejuhatuse eest, Petra. väga kahju, et noored äh, nüüd lahkusid, kuna see küsimus puudutab ka neid. oleme otsustanud toetada aktiivseid noori. mul on väga suur au, et ma olen äh, selle raporti raportööriks raporti eelnõu olen kokku pannud tulenevalt meie arutuse, aruteludest, aga olen kohtunud ka sidusrühmadega ikka ja jälle ja ka komisjoniga olen kohtunud. kahjuks ei ole võimalik veel teha järeldusi praeguse solidaarsuskorpuse rakendamisest. sooviksin, et solidaarsuskorpus pakuks kaasavaid kvaliteetseid vabatahtliku töö võimalusi, mis vastaks ühiskonna vajadustele ja motiveeriks osalisi jätkama pikaajalise vabatahtliku tööga, need olid need juhtpõhimõtted raporti koostamisel, millest ma lähtusin. raportis toon välja võimalikud lahendused kõige problemaatilistele küsimustele seoses eelmise solidaarsuskorpuse määrusega ning äh, suur tänu Helga Tripfelile, meie e-, eelmisele raportöörile. esiteks soovin ma sisse tuua mõned punktid, milles äh, kolmepoolsetes kõnelustes kokku lepiti, aga mida ettepanekus arvesse ei võetud eriti puudutab see teatud mõisteid. teiseks soovin taas sisse tuua eelarveeraldised, mis on suunatud konkreetsetele tegevustele, tagamaks, et vabatahtliku töö oleks programmi keskmes. kaheksakümmend kuus solidaarsuse vabatahtlikku tegemist, tegevustele, kaheksa protsenti töökohtadele ja praktikakohtadele ning kuus protsenti humanitaarabile tegemist on indikatiivsete äh, äh, protsentidega ning vastavad üheksakümne protsendi, kümne protsendi kokkuleppele kolmepoolsetest kõnelustest ning võtavad arvesse ka humanitaarabi lisandumise ehk siis uue suuna. soovin piirata ka riigisiseseid tegevusi, solidaarsuskorpus ei peaks asendama riiklikke programme, samas ma leian, et mõne inimese jaoks, kellel on vähem võimalusi, on sellised võimalused ainsaks vabatahtliku töö võimaluseks. seetõttu soovitan piirata äh, kõik need tegevused, mis ei ole peamiselt kaasavad samuti olen äh, välja pakkunud mitmed erinevad muudatused, soovin tugevdada sidusrühmade ja Euroopa Parlamendi rolli Nee, parlamendiga tuleks konsulteerida ka sidusrühmadega kogu rakenduspro-, rakenduse ajal ning mitte rakendusaktidega, vaid delegeeritud aktidega peaks muutma. samuti soovin suurendada solidaarsuskorpuse nähtavust, komisjoni ettepanek on väga ambitsioonikas ning äh, kolmsada viiskümmend tuhat vabatahtlikku on ette nähtud ettepanekus. soovitakse luua kolmsada, üle kolmesaja viiekümne tuhande töö- ja praktikakoha. selleks, et solidaarsuskorpus oleks võimalikult nähtav ähm, vabatahtlikele ja organisatsioonidele, seetõttu peaks äh, ambitsioonikam olema ka kommunikatsiooni ja märgatavuskampaania. ja see peaks jõudma ka kaugematesse piirkondadesse, samuti olen siin saadikud sisse toonud. eelmised osalejad, kes saaksid toetada solidaarsuskorpust äh, haridusasutustes või mujal. samuti soovin rõhutada kaasa, kaasavust kaasamine on väga oluline, aga, ja see, sellega on tegeldud, aga see peaks olema sihitum. Äh, vähemate võimalustega inimestel peaks äh, pakkuma samuti solidaarsuskorpuse kaudu selliseid võimalusi. abi oleks ka sellest, kui eelnevate osaliste tagasiside oleks hõlmatud programmi eesmärkide saavutamise analüüsi tegevused peaksid äh, keskenduma sellistele, äh, nendele tegevustele, mis on suuresti kaasavad, samuti kvaliteedimärgised peaksid olema eristatud. Äh, me saame kõik sellest aru, et töö ja praktikakohtadesse puutuv peab olema humanitaarabi osas erinev, sellepärast olen muutnud vabatahtliku töö ja solidaarsuse mõisted, kuna vabatahtliku töö ja solidaarsus on põhielemendid siin ettepanekus. tahan rõhutada, et TV komisjonil on ainupädevus Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse osas seetõttu on oluline meie koostöö ka TV-komisjoniga. esmaspäeval osalesin esimesel arvamuste vahetusel telekomisjonis ja oluline on järgida teema arengut ka teistes komisjonides. ootan huviga teie ettepanekuid ja loodan heale koostööle, aitäh! jaa, suur tänu! ja ma eeldan, et äh, teised variraportöörid on sellega nõus ja ma annan äh, Marit-Thereesele kõigepealt sõna, sellepärast et ta on ikkagi siin vastu pidanud, kuigi ta on haigestunud, aga ta soovis ikkagi selles arutelus osaleda ja seetõttu annangi kõigepealt sõna sulle, Marit-Therees, palun kaheks minutiks. kõigepealt tahaksin tänada Mihhail Šoirovat suurepärase töö eest, mille ta tegi koostades esimese raporti teksti ja suur tänu kõigi nende kohtumiste eest, mis sidusrühmadega korraldati ja nende arutelude eest, mis puudutasid uut määrust. alguses tundus, et see ei ole kerge, see töö, aga nüüd tuleb käised üles käärida ja ähm, uus määrus peab saama rahastamisega uuest mitmeaastasest rahastamisprogrammist. nüüd kommunikatsioonikampaania noortele on väga kasulik mõte selle raames, kahju, et meie noored on nüüd lahkunud tänaseks siit. solidaarsuskorpus mõjutab noorte eh, tööd ja elu, ähm, vabatahtlik töö ei peaks olema mitte ühekordne, vaid see peaks muutuma elustiiliks. suur aitäh raportööri selgitustele ka mittetulundusorganisatsioonide kohta. tuleb vahet teha nendel organisatsioonidel, kes on vabaühendused, erasektori organisatsioonid ja nendel organisatsioonidel, mm, mis pakuvad otseseid töövõimalusi arvan, et äh, vabatahtlik töö peaks toimuma äh, mittetulunduslikul alusel. tähtis on ka jälgida, millise kvaliteediga see töö on. solidaarsus äh, nõuab ka suurt vastutust siis, kui ühiste hüvede nimel töötatakse ja tähtis on ühiskonna ja kogukonna vajadusi arvestada ja sellepärast arvame, et vabatahtlikele tuleb anda ka koolitust. koolitust tuleks anda nii enne vabatahtlikku tööd kui ka peale vabatahtlikku tööd. suur aitäh veel kord raportöörile ja ootan suurepärast koostööd, mis jätkub. tänan suur tänu, Silvia Costa, kaks minutit, palun. Eh, suur aitäh raportöörile. aitäh, et te kaasasite meid kohtumistele eh, sidusrühmadega, ma nõustun väga paljuga, millest te rääkisite ja ma arvan, et see raportöör on väga hea alus edasiseks tööks. mul on kolm-neli kommentaari ka, millest ma tahaksin kõnelda läbirääkimiste periood oli pikk ja nüüd on kummaline, et komisjon ei võtnud seda arvesse. osalejate saatmine, nende vastuvõtmine, see on suur töö ja isegi poliitilisel tasandil ei viidata enam hartale. meie küll soovisime seda nüüd vastutus ja õigused, need peavad käsikäes käima. nüüd tahaksin rääkida ka eelarvest. eelarvevahendeid on üsna õiglaselt jaotatud ja tuleb kohe öelda, et solidaarsuskorpus ei asenda liikmesriikide vabatahtliku töötamise skeeme liikmesriike tuleb julgustada looma samasuguseid skeeme veel, solidaarsusskeeme, et noortele anda uusi võimalusi. ja tekstist ei tule päris selgelt välja ka see, et need organisatsioonid, mis juba oma tööd teevad, peaksid automaatselt langema selle solidaarsuskorpuse raamistikku Euroopa dimensioon on põhimõttelise tähtsusega, muidugi võib mingeid äh, erandeid teha teatud olukordades, aga noorte kogemus, et noor, noored peaksid saama kogemusi omandada koos teiste riikide noortega. see on selle skeemi mõte. tasakaal, mida te kirjeldasite, ähm, vabatahtlikult töö ja töö tasakaal on selline, kus äh, me peaksime kalduma pigem vabatahtlikkuse poole. Äh, ähm, ma ei saanud ka päris hästi aru, kuidas humanitaartööd hakatakse haldama, kui tegemist on kahe erinevat tüüpi programmiga. ja veel üks küsimus liikmesriikide ametid peaksid rohkem tuge saama ja lõpuks ma ei saanud päris hästi aru sellest, kuidas organisatsioone registreeritakse portaalis milline on nende roll, mina küll kardan, et teatud organisatsioonide roll nõrgestatakse, ma arvan, et organisatsioonid võivad ka ise projekte e-, esitada. Nende rolli tuleks tugevdada, sest vastasel korral lihtsalt jääb saamata see ähm, tööeelne ja tööjärgne koolitus. What is young guys? Helga Trüppel, palun. jah, see, mida see noormees siin rääkis, et et tavakodanikel on puudu omanditundest, siis see on vägagi seotud selle praeguse teemaga, see on ka mõeldud ikkagi noortele ja peale seda, kui meil on nüüd mm, esimene faas läbi, meil on õiguslik alus olemas ja siis mina teen kõik selleks, et toetada teid, Mihhail, edasises tegevuses ja siin mainiti veel mõningaid asju, mulle meeldib see, et, et vabatahtlikkus peaks tõesti muutuma elustiiliks, et see peaks olema osa meie kõigi eludest, mitte ainult noortena, vaid ka vanemate elus peaks see oluline olema ja samuti tegutsemine ühise, ühiste hüvede nimel, see on ka see, mis seda omanditunnet suurendab. ja tõesti, sidusrühma tuleb ka kaasata, see mõte mulle ka meeldis. nüüd eelarve. komisjoni ettepanek äh, näeb ette eelarve suurendamist ja, ja kõik sõltub läbirääkimistest nõukoguga ja seetõttu ma arvan, et me peame kultuurikomisjoni poolt väga selget seisukohta esindama ja ka oma äh, kolleegide, kolleege üles kutsuma, et tõesti, me peame tegema kõik selleks kõik selleks tegema, et, et tõesti seda omanditunnet suurendada, see on ikkagi äh, isiklik kaasatus, isiklik osalus, äh, ühised äh, huvid, mille nimel me peame võitlema. ja midagi vähemat. suur tänu. proua Pilt, palun. kallid kolleegid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal juhtisin tähelepanu, et meil oleks vaja piirita solidaarsuskorpust praegu räägitakse ikka veel, milline võiks olla selle juriidiline raamistik sooviti muidugi ka kolmandate riikidega koostööd, aga ootasime komisjoni ettepanekut ja nüüd see programm tegelikult äh, kardetakse, et loob mingisuguse humanitaarturismi ja äh, see, see on muidugi täiesti vältimatu suhetes kolmandate riikidega muidugi, ähm, praegu on sellised reisid juba olemas, Aasias näiteks luuakse selliseid assotsiatsioone, kus äh, kombineeritakse turismi ja humanitaartegevust, äh, äh, noored saavad minna ehitama midagi, ajutisi rajatisi ehitama, mingeid kaevusid, midagi, ähm, mille puhul on näha, et tegelikult need on ajutised, need ei olegi kasulikud ja nüüd siis soovitakse seda institutsionaliseerida kui ma tahaksin, et komisjon siiski ähm, tunnistaks, et selline programm ei saa edukas olla, meil on teisi programme ka ja nüüd kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ega suhtlemist pole ka olnud, kuigi parlamendis ollakse väga varmad alati suhtlema ja minu meelest on vaja tegelikult äh, vastata tõelise poliitikaga kodanikele suur tänu. ma annaksin nüüd meeleldi sõna ka komisjonile. aga sooviksin kõigepealt esitada komisjonile ka ühe küsimuse, sellepärast et äh, me, on juba mõningaid kogemusi praeguse Solidaarsuskorpuse programmiga saadud ja te teate, et me oleme väga ägedalt parlamendis vaielnud äh, ka selle üle, kuidas neid vahendeid jagada üheksakümmend viis, viis, üheksakümmend, kümme, mille juurde me siis lõpuks ka jäime ja see oli ka äh, meie, äh, meie vastu võetud, aga me teame, et äh, tööhõivekomisjonist tulevad jällegi ettepanekud, et see jaotus peaks olema kaheksakümmend, kakskümmend protsenti ja mina sooviksin teada, kas komisjonil on ähm, mingisuguseid kogemusi, millele tugineda, ähm, et mis puudutab tööhõive osa tulemuslikkust ja et kui palju on meil ühes osas osal-, osalejaid ja teises osas osalejaid, et see info oleks meie jaoks oluline ka edasiste arutelude jaoks. Teil on sõna, kui soovite. Thank you, madam chair um,. On your. aitäh. võib-olla vastaksin kõigepealt teie küsimusele. solidaarsuskorp lõpus, nagu te mainisite, neljandal oktoobril ettepanek vastu võeti, täna on kümnes, seega kuus päeva on juba eksisteerinud solidaarsuskorpus vastavalt selle õigele õiguslikule alusele. seega, nagu isegi aru saate, praegu ei ole veel mingit tulemust, millest rääkida kuni kuueteistkümnenda oktoobrini on võimalik projekte esitada, mis on tegelikult üsna kiire saan teile rääkida ainult ülevaatest Euroopa Solidaarsuskorpuse esimesest etapist. see on erinevate projektide, programmide koostöö, mis äh, tegelikult kasutasid ära sama andmebaasi. Äh, ma ei mäleta kõiki programme puudutavaid arve kolleegid saavad võib-olla aidata, aga Euroopa Vabatahtliku Teenistus, meil on umbes kaheksa tuhat kohta ning see, mida me nimetame Easycall viiskümmend kolm, see number on palju väiksem, aga kordan, siin kasutati erinevat äh, rakendusprogrammi, siin oli kaks peamist koordineerivat partnerit, äh, sihitud äh, kutse, nii et see toimis hoopis teistmoodi. seega seda ei tohiks näha tõendina sellest, kuidas äh, tööjaotus toimiks uue programmi raames, meil on siin uus meetod projek-, projektide korraldamiseks ning Euroopa Vabatahtliku Teenus, teenistuse Äh, projekti kutsed äh, toimivad enam-vähem samamoodi, kasutatakse ära Erasmus pluss programmide äh, positiivseid kogemusi, seega ma hoiduksin EasyCalli kasutamisest võrdlusalusena praeguse solidaarsuskorpuse ülesehituse juures mul on väga hea meel kuulda tagasisidet, et me jõudsime heale kompromissile, arutasime väga pikalt, läbirääkimised olid väga pikad ja väga hea ka komisjoni poolt kuulda, et jõudsime heale kompromissile. soovisime Äh, kompromissist ka lähtuda oma ettepanekus, äh, mõned muudatused siiski on, need äh, tulenesid erinevatest põhjustest. esiteks me peame olema sidusad üldise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga ja ka teiste määrustega. teiseks pidime muutma neid aspekte, mis vajasid muudatusi, siin olid mitmeid põhjuseid, kas siis järjepidevuse saavutamiseks, aga uute ettepanekute kaasamiseks samuti, noored vabatahtlikud nendest kavadest, mis toimivad praegu eraldi, näiteks Euroopa Liidu vabatahtlik humanitaarabi programm, solidaarsuskorpuse esimene etapp, oli väga ambitsioonikas, et noortel vabatahtlikel oleks, oleks üks kontaktpunkt solidaarsusprojektides osalemiseks ning me ei tohiks luua paralleelseid menetlusi ega süsteeme ka selle noorte vabatahtlike kategooria jaoks. teine põhjus, me soovime mitte minna liiga üksikasjalikuks, mitte ajada seda teksti, teksti liiga pikaks kõike ei pea käsitlema määruse enda tekstis. samuti tuli ümber struktureerida see, mis sobib äh, põhjenduspunktidesse, mis artiklitesse, just õigusteksti koostamisest lähtudes püüdsime paika panna, mis tingimustel me koostööd teeme, Äh, see on artiklites, täiendavad selgitused äh, ja kuidas see toimib, see on põhjenduspunktides, kõigil nendel põhjustel näeb see tekst veidi erinev välja võrreldes äh, selle määrusega, mis just jõustus. no aga me andsime endast parima selleks, et lähtuda sellest väga heast kompromissist, milleni varem jõuti. aitäh! suur tänu! ma arvan, et meie kõigi jaoks on oluline, et see, mida me saavutasime kolmepoolsete läbirääkimiste et me ei peaks seda kõike uuesti hakkama läbi räägima, et võib-olla peame vaatama, mida me peaksime võib-olla natukene parandama, aga me peaks kõik, mida me nii raskelt eh, saavutasime läbirääkimistel eh, nõukoguga, et peaksime seda uuesti hakkama tegema. Mihhail, palun aitäh selle arutelu eest, aitäh kõigi kommentaaride eest. mul on väga hea meel näha, et oleme ühel nõul määruse põhieesmärkide osas, et oleme samamoodi aru saanud sellest, muidugi on ülioluline küsimus eelarve, peame olema siin väga hoolikad, ootan juba teie muudatusettepanekuid, meil on võimalus arutada muudatusettepanekuid, Äh, loodan teie heale koostööle, heale koostööle ka variraportööridega, see on minu jaoks väga oluline. ning äh, nagu kolleeg üt-. ma olen ka valmis suhtlema, kallis kolleeg, teiega. kui te soovite, kui te soovite kaasa lüüa äh, ma olen täiesti kindel, et kommunikatsioon on väga tähtis ja Ehm, solidaarsuskorpus on kasulik inimestele, ega see ei ole mingi turismiagentuur, selles ma olen küll veendunud. ja veel kord tahaksin teid tänada ja ootan head koostööd teilt. suur-suur tänu, palju edu, palju edu edasiste töödega, aga ma eeldan, et tulemus saab olema positiivne ja kahekümne kuues oktoober kell üksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. hääletus toimub neljandal veebruaril. nii et ähm, natukene aega veel on ja siis meil on piisavalt aega ka vastavaid kompromisse koostada. niisiis veel kord suur tänu. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt ja kolleeg Sagurakis on ka juba kohal ja seetõttu võimegi asuda kohe neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, see käsitleb avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist. tegu on uuesti sõnastamisega direktiivi puhul, küsib esinaine tegu on siis direktiivi uuesti sõnastamisega ja soovin kohe öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes oktoober kell kaks ja hääletame kahekümnendal novembril ja nüüd on sõna härra Sakorakisel, et meile tutvustada oma dokumenti, palun, teil on viis minutit aega. tänan, eesistuja avaliku sektori informatsiooni taaskasutamine võib anda majanduslikku, ühiskondlikku kasu. ma tean, et kõik on juba tööpäeva lõpus vähenenud äh,, väsinud, aga avaliku sektori teabe taaskasutamine võimaldab uusi tooteid ja teenuseid luua, kasutades ähm, väärtuslik-, avalikku riiklikku informatsiooni, see on sobiv VKE-dele, suurtele mm, ettevõtetele, see aitab kaasa majanduse arengule. niisuguse direktiivi, mis võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, ümbersõnastamine äh, hõlmab nüüd ka muuseume ja avalikke raamatukogusid ja ma pean juba algusest peale ütlema, et see direktiiv liigub õiges suunas, seal on identifitseeritud kõik ühiskondlikud tõkked väga täpselt. direktiiv peab kõiki eeskirju, kõikide eeskirjade täitmist nõudma, kaasa arvatud andmekaitse eeskirjad ja kindlasti ei tohi selliste andmete taaskasutus ohustada isegi eh, väga tundlikke valdkondi nagu julgeolek, ei tohiks ka mingeid moonutusi tekkida. komisjoni mõte, et arhiivid, muuseumid ja raamatukogud peaksid ähm, puutumata jääma, on ka päris õige. Ehm, direktiiv tegelikult toimib ehm, nendes asutustes päris hästi. samuti tuleks järgida õiglase konkurentsi eeskirju. samuti peab tähelepanu pöörama halduskuludele me peame kasutama rakendusakte ja delegeeritud akte. Need peavad olema omakorda väga täpsed ja detailsed, selleks et oleks tagatud kõikide sidusrühmade jaoks õiguskindlus. ma ei taha pikalt rääkida siin, aga tahaksin hea meelega kuulda, mida arvavad kolleegid, näiteks eriti teistest fraktsioonidest ma olen ise ka teinud mõned muudatusettepanekud tekstile ja koos teiste fraktsioonidega on võimalik kindlasti kokkuleppele jõuda nendes muudatusettepanekutes ja leppida kokku ka tekstis. suur tänu, härra Sagurakis, selle napi ja täpse arvamuse tutvustamise eest kahjuks pean ütlema, et äh, ühtegi variraportööri kohal ei ole, välja arvatud üks. niisiis, kõigepealt Helga Trüppel saab sõna ja siis proua Pilts, palun. meil, meieni ei olnud see info jõudnud, et sa oled ka vari-, jah, mina olen tegelikult alati variraportööri arvatud mõningatel juhtudel. niisiis, suur tänu raportöörile ma arvan, et teie lähenemine on vägagi mõistlik ja ähm, tõsiseltvõetav, sellepärast et järgite seda ettepanekut ja järgite äh, seda suunda, et ähm, õiguslik kindlus peab äh, kõikidele osalistele olema tagatud, nii et siin on ka väga täpselt selgitatud, mis on siis avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine, loodetavasti VKE-d ja teised saavad sellest kasu, aga vastavalt ikkagi konkreetsetele eeskirjadele, nii et mängida tuleb vastavalt eeskirjadele. ja see mulle vägagi sobib ja ma vaatasin ka esmapilgul läbi teie muudatusettepanekud ja ma vägagi nõustun nendega, et pilt oli väga selge nimelt, et mõisted tuleb muuta veelgi selgemaks ja peaks olema ka selge mõistetav lähenemine, nii et inimesed, kes soovivad seda kasutada, nad saaksid aru, kes on need avaliku sektori valduses oleva teabe omanikud, et need andmed on juba avalikus sektoris ja seetõttu teie ettepanek on mõistlik. ma vaatan need muudatusettepanekud veel kord läbi, aga igal juhul praegu ma täiesti toetan teie valitud suunda. suur tänu, Helga! proua Pilt, palun. suur tänu avaliku sektori teabe taaskasutamine ei ole tegelikult mingisugune väljakutse Prantsusmaal. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal klassifitseeriti Prantsusmaa maailmas neljandaks digihalduses, see oli ÜRO klassifikatsioon ja ma arvan, et avatud andmete küsimus on tegelikult kõige olulisem just isikuandmete kaitse seisukohast komisjon räägib küll anonüümsetest andmetest, Eh, mis online üles pannakse. aga see on minu meelest liig-, liigne eh, optimism ja tekitab muret eh, sellepärast, et grupeerides informatsiooni on võimalik siiski isikud identifitseerida ja ma arvan, et praegu ei ol-, ei ole keegi võimeline sellega toime tulema. MIT uuring kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta uuring näitas, et umbes miljon eh, eh, inimest eh, ähm, kelle äh, andmeid, pangaandmeid ei olnud võimalik äh, identifitseerida algselt, äh, olid siiski kindlaks tehtavad, neid grupeerides geograafiliselt ja muid andmeid kasutades ja ma arvan küll, et see uus direktiiv või see uus ettepanek, see ei arenda midagi edasi, tänan. suur tänu. Sabine Verhaen, palun mul on ainult lühikene märkus minu poolt, ma olen variraportöör äh, siis äh, siseturu äh, komisjonis. homme me hääletame ning peale seda, mis ma olen seni kuulnud, nägenud, läheb seal see direktiiv samas suunas, nii et me ei soovi kindlasti kultuuriasutusi kuidagi üle koormata nii et oluline on ikkagi see, et need andmed, mis niikuinii on avaliku sektori valduses juba olemas ja selles osas ma olen ka natukene proua pildile vastu, nii et tegu on andmetega, mis on niikuinii juba avalikud. siin ei ole asi sellega, et mingisuguseid lisaandmeid tuleb avaldada, vaid siin on tegu ikkagi sellega, et kuidas neid avaldatakse. samuti see arutelu toimub ka siseturu komisjonis, mis puudutab neid kõrgeväärtuslikke andme, andmeid, mis puudutab siis busside ajaplaane ja nii edasi, nii edasi nii et ähm, see on praegu välja võetud ja mis puudutab äh, äh, taaskasutamist, rekonstrueerimisvõimalust, siis Google'i ja teiste otsingumootoritega on see võimalik ja ma võin oma otsingumootoriga ka teistelt seda teenust sisse osta, et kes võimaldavad äh, identiteeti tuvastada, nii et ja ma siis äh, sooviksin, et ähm, samaga arvestaksite, kui tegu on selliste küsimuste tõstatusega ja suur tänu, kas komisjon soovib ka sõna, palun? Yes, thank you, chair and, and thanks. suur tänu, esinejale, suur tänu ka raportöörile ja suur tänu ka teistele nende kommentaaride eest. kõigepealt äh, kultuurisektori osas mingisuguseid muudatusi tehtud ei ole uues ettepanekus ja teiseks direktiiv Ähm, teabe taaskasutamine, äh, siin tuleb kohaldada täielikult ka andmekaitse eeskirju. nüüd, äh, mis puudutab ähm, avaliku sektori ettevõtteid et, siin me räägime ikkagi sektorist, ähm, millel on äh, olulised andmestud ja samas me näeme, et siin on ka mõningaid probleeme tekkinud selle teabe taaskasutamisel. ja me vaatasime väga selgelt, millised on nende meetmete mõjud, mida me välja pakume ja meie leiame, et meil on vägagi hästi tasakaalustatud ettepanek selles osas välja pakutud. tasud. Äh, tasud äh, teabe taaskasutamise eest on VKE-del üheks kõige suuremaks takistuseks ja me näeme, et suurettevõtted, äh, nemad saavad jah, andmestuid osta tuhandete eurode eest, aga VKE-d seda endale võimaldada ei saa ja seetõttu on äärmiselt oluline kulusid vähendada avaliku sektori eh, teabe kasutamisel ja ma sooviksin seda seostada veel ühe teise ettepanekuga Digitaal-Euroopa programm, mida praegu alustatakse ka MFF-i raames ning eh, seal on ette nähtud võimalused eh, ka mõningate tegevuste rahastamiseks, kus, mida praegu direktiiv nõuab liikmesriikidelt, näiteks mis puudutab, et kõrge väärtusega andmestud tuleb juurdepääsetavaks äh, Ähm, muuta ja see puudutab siis ka IP aadresse. aitäh. ja nüüd annaksin sõna veel kord härra Tsakorakisele. suur tänu, tegelikult midagi lisada ei olegi, ma sooviksin tänada kolleege nende väärtuslike kommentaaride eest ja ma usun, et meie koostöö saab olema väga positiivne. meil on võib-olla mõningad eriarvamused, aga ma loodan, et me jõuame sellise tekstini, mida kõik äh, fraktsioonid ka toetavad. suur tänu, suur tänu selle eest ja veel kord, kuueteistkümnes oktoober kell kaks on muudatusettepanekute tähtaeg. ja nüüd sellega tegelikult oleme me jõudnud oma kohtumisega äh, lõpuni ja järgmine koosolek äh, leiab aset kahekümne teisel oktoobril kell, kella seitsmest kuni kakskümmend neljakümne viieni. Strasbourgis üheksateist null null kuni kakskümmend nelikümmend viis. niisiis, see on natukene kummaline aeg, aga igal juhul kakskümmend kaks oktoober kell üheksateist null null kuni kakskümmend nelikümmend viis Strasbourgis on meie järgmine koosolek. tänan kõiki liikmeid, et olite siin kohal ja meil järgneb nüüd koordinaatorite kohtumine, ma näen, et kolm-neli koordinaatorit on kohal ja vaatan Alde poole, kas Yana Toom tuleb? Theresa, Theresa Vee tuleb. ma teen ettepaneku, et teeme kümneminutilise pausi ja kümne minuti pärast kohtume. nii et äh, lähme natukene hingame värsket õhku. ja siis viis peale viite jätkame.